tere hommikust! ma ei tea, kas fraktsioonid on seisukohal, et me võiksime juba hääletamisega alustada. sama kordus inglise keeles praegu. meil on väga palju vaja hääletada ja ma näen, et osa kolleege on kohal, aga kui te olete nõus, võiksime hääletamisega alustada nüüd. me ei saa ju nende heaks midagi teha, keda niikuinii kohal ei ole aga raportöörid eh, on ju kohal. kes soovib sõna, keegi ei soovi sõna. siis me alustame ametitest muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud. kuulge, kontrollime muudatusettepanek kaks. kontroll on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd suuline muudatusettepanek, keegi pole vastu, seega siis kogu selle teksti osas hääletame poolt, vastu, erapooletud kontrollime, suuline muudatusettepanek. kontroll on lõppenud, vastu võetud. muudatusettepanek neli võeti tagasi, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, suuline muudatusettepanek, poolt, vastu, erapooletud ah, see on kahes osas, palun vabandust, ütleb proua juhataja esimene osapoolt vastu erapooletud, seda küll on nüüd vaja kontrollida, suuline muudatusettepanek, esimene osa. ahah, vastu võetud. ja nüüd on meil sellel ka teine osa poolt vastu erapooletud. nüüd kontrollime teist osa, ütleb proua juhataja see on tagasi lükatud. seitse on tagasi võetud, kaheksa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt. ah soo, see langeb ju ära, ütleb proua juhataja, üksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks on tagasi võetud, aga kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kuus poolt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 kontrollime, kolmkümmend üheksa. kontroll on lõppenud. see on tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, empel üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime elektrooniliselt Empel üks. hääletus alanud. hääletus lõppenud. vastu võetud Empel kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Empel kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Empel neli on juba kaetud, siis Empel viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Empel kuus on kaetud, Empel seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe üks, see on ka kaetud juba, seega libe kaks me ei hääleta, libe kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe neli ja viis on nüüd kaetud, libe kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe seitse poolt vastu. nüüd me kontrollime libe kuus, ah ei, kontrollime libet seitse, ütleb proua juhataja. kontroll on lõppenud vastu võetud, libe kaheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud ja kogu dokument tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kaheksateist poolt, kolme vastuhäälega õnnitlen raportööri ja nüüd hakkame hääletama ametite kaupa. päevakorrapunkt üksteist, energiasektorit reguleerivate asutuste koostööamet ehk Atser poolt vastu erapooletud. seega langeb teine muudatusettepanek ära ja nüüd hääletame nimeliselt, äh, hääletus on alanud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 Äh, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletult vastu võetud, seega langeb teine muudatusettepanek ära. heakskiidu hääletamine nimeliselt, hääletus alanud, hääletus on lõppenud, seitseteist kolme vastu. ja resolutsioon, muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletult vastu võetud, viis poolt vastu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 neliteist on identne ja nüüd hääletame viieteistkümnendat ja kuueteistkümnendat poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist ja kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kakskümmend, kakskümmend, eh, üheksateist, kakskümmend identsed poolt, vastu, erapoolt, vastu võetud, aga nüüd on vaja kontrollida muudatusettepanekut kakskümmend üks. alati on üks hääl puudu, aga nüüd on kontroll lõppenud, ütleb proua juhataja, seega üksteist kümne vastu tagasi lükatud. E, nimeline hääletus resolutsiooni osas tervikuna, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, üheksateist kahe vastu. nüüd me tuleme Tsiliti juurde, muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek number kaks langeb ära ja nüüd heakskiidu osas hääletame nimeliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. seitseteist nelja vastu. ja nüüd jõuame resolutsioonini, muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud seitse poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaheksa poolt vastu. pigem kontrollime kaheksa, muudatusettepanek kaheksa, elektrooniline kontroll, mis on alanud. nüüd on see lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, poolt, vastu, tagasi lükatud aga pigem kontrollime üle, muudatusettepanek üheksa koos suulise muudatusettepanekuga, hääletus on alanud. okei okay., genau, erst über das oral amendment, bestimmen erst hääletame siis, kuna sotsid on vastu, kõigepealt suulise muudatusettepaneku osas. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja nüüd tekst tervikuna Eh, ilma suulise muudatusettepanekuta, tekst kui selline poolt, pigem kontrollime kohe üle, muudatusettepanek üheksa, kontroll on lõppenud, vastu võetud, kümme poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kolmteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld üks on sellega kaetud, aga seega kuld kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuld kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuld neli on sellega kaetud ja nüüd kuld viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuld kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd me hääletame dokumenti kui tervikut, nimeline hääletus, mis on alanud hääletus on nüüd lõppenud, üheksateist kolme vastu. nüüd me jõuame CD-FOP-ini. muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, teine langeb ära ja heakskiidu osas nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kaheksateist nelja vastu, ma tänan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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, empel üks kuni viis on sellega kaetud, seega empel kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, empel seitse ja kaheksa on ka kaetud ja nüüd me jõuame nimelise hääletuseni, dokumendi osas tervikuna hääletus on alanud jälle puudub üks kaart, ütleb proua juhataja. hääletus on lõppenud, kaheksateist kolme vastu ja nüüd tuleme C-poolini. muudatusettepanek number üks poolt vastu, erapooletult vastu võetud, teine langeb ära ja hääletame heakskiidu, hääletame nimeliselt hea, dokumendi heakskiidu osas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 vastu, seega tagasi lükatud. kaksteist poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmteist, ka siin on koos mu suulise muudatusettepanekuga vastu tekst ise, seega enamikuga me toetame muudatusettepanekut kolmteist, neliteist poolt vastu, erapooletud. oot-oot, ütleb proua juhataja, kontrollime neljateistkümnendat muudatusettepanekut. elektrooniline hääletus on alanud. nüüd on lõppenud vastu võetud. viisteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. libe üks on kuni libe neli on seega kaetud, nüüd libe viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, libe seitse kuni üheksa on nüüd kaetud, seega libe üheksa libe kümme poolt vastu, erapooletud vastu võetud, hääletame dokumenti kui tervikut, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend üks kolme vastu ja nüüd me tuleme lennundusohutusameti juurde, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletult vastu võetud, seega samad, äh, ka muudatusettepanek kaks, muudatusettepanek kolm langeb ära ja nüüd me otsustame heakskiidu osas tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend nelja vastu, jõuame resolutsioonini. muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud. peaks olema vastu võetud, aga kontrollime, muudatusettepanek üheksa uued liikmed muudkui lisanduvad, seega vastu võetud. Äh, muudatusettepanek kümme koos suulise muudatusettepanekuga, kui selle vastu on vastuväited, siis tekst tervikuna on muudatusettepanek kümme kui selline vastu võetud. me kontrollime seda kümnendat muudatusettepanekut siiski ka elektrooniliselt, minu meelest on, äh, toetab sedasama enamus, nagu, enamus nagu ennist, aga vaatame vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud äh,, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud. vot kontrollime muudatusettepanek kaksteist, elektrooniline kontroll, mis on alanud. kontroll on lõppenud, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletud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 seega on kaetud TRAN üks kuni kolm, TRAN neli poolt vastu, erapooletult vastu võetud, TRAN viis on ka kaetud, nagu ka TRAN kuus, seega seitse poolt vastu, erapooletult vastu võetud äh, TRAN kaheksa vastu võetud, TRAN üheksa vastu võetud ja TRAN kümme ja üksteist ka. kaheteistkümnes ja kolmeteistkümnes muudatusettepanek on seega kaetud, hääletame dokumenti kui tervikut, nimeliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolm vastu ja nüüd me tuleme Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti juurde. siin ei ole esitatud ainsatki taotlust, me saame kohe heakskiitu hääletada, nimelise, nimeline hääletus ja võime kohe selle juurde minna hääletus on lõppenud, kakskümmend üks kolme vastu. ja nüüd äh, tuleme resolutsiooni juurde, muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud mm.. Eh, muudatusettepanek kaks, kontrollime elektrooniliselt kontroll on lõppenud, vastu võetud kolm poolt, vastu, erapooletud. ka seda on vaja kontrollida, muudatusettepanek kolm. kontroll on lõppenud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 vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seega on kaetud libe üks ja kaks, libe kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe neli on ka kaetud ja nüüd libe viis, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, libe kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd sellega on kaetud libe seitse ja kaheksa, hääletame dokumenti kui tervikut, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Das war Ah ja, genau, genau. Also genau, genau. Wir haben ein Problem mit der EASO, die ECA. meil on nüüd EASO-ga üks probleem, mulle just praegu viidati sellele hääletusnimekirjal. ma lihtsalt sõnastasin oma avalduse selles osas valesti. nüüd me peame vastupidi mõtlema, kes tahab heaks kiita peab valima miinuse ja kes mitte plussi ma ütlesin täpselt vastupidi, kas me saaksime seda heakskiidu hääletust siiski korrata? ei olnud ju muudatusettepanekuid esitatud, nii see asi juhtuski. mul, ma tõesti vabandan, ütleb proua juhataja, ma ei olnud piisavalt tähelepanelik. Need, kes, jah, jah, jah. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah but yeah, but ECR said that uh, yeah. No, but I did. I announced it differently from what is what. ma öö, äh, äh, tegin teistsuguse avalduse, kui selles hääletusnimekirjas kirjas oli ja sellepärast ma tahaksin hääletust korrata, see oli minu viga, ütleb proua juhataja. kas me siis tõesti ikkagi ei saaks seda nüüd korrata? Voting in favor? Yeah. yeah. yeah. But yeah. not now, now is the resolution. Yeah. But I announced it in a different way. This is... ma teatasin asjast äh, vastupidiselt ja sellepärast me peame nüüd seda üle hääletama. hääletame lihtsalt, sest see oli minu viga, kui te valite rohelise, siis te lükkate heakskiidu andmise edasi. Äh, mulle ECR ütles, et kuna minu kommentaarid olid segadust tekitavad, siis tekkiski selline olukord. nii, kas asi on nüüd selge, osad on ikka veel hääletamata nüüd on kontroll lõppenud. seega kakskümmend neli poolt, vastu kohe nagu mitte kedagi. ma tõeliselt vabandan, ma väga vabandan. ja nüüd me tuleme Euroopa pangandusjärelevalve juurde. resolutsioon me juba hääletasime kõige eest ja resolutsiooni kui terviku eest ka, seega selles osas oleme otsusele jõudnud. kõik on ära tehtud. ja lõpliku hääletuse tegime ka ära, lõpphääletuse. ja tulemuseks oli kakskümmend neli poolt, mitte kedagi vastu, mitte ainsatki erapooletut nüüd me tuleme Euroopa pangandusjärelevalve juurde. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, otsustame heakskiidu üle tervikuna, elektrooniliselt hääletus on alanud. siin on ja täiesti kõik jälle vastupidine olukorraga, ühesõnaga jah Äh, asjade lihtsustamise osas oleks mul nii mõnigi kord teha mingeid ettepanekuid, ütleb proua juhataja. ja nüüd kakskümmend poolt, neli vastu, seega heakskiit on antud. muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, ah seitse ju langeb ära, ütleb proua juhataja, kaheksa poolt, vastu, erapooletud ei, aga pigem kontrollime muudatusettepanek kaheksa. hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme poolt, vastu erapooletud, ei, aga muudatusettepanekud kümme jälle vaja kontrollida, kontrollime. kontroll on lõppenud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 kas me võiksime EKOn kaks kuni EKSON, EKS, EKOn kaks kuni EKOn kuus hääletame plokis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, EKOn seitse on sellega kaetud, EKOn kaheksa esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, EKOn üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus dokumendi osas tervikuna, nimeline hääletus, mis on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend nelja vastu. ja nüüd me jõuame haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa Keskuse e, juurde, esimene muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletult vastu võetud ja nüüd me otsust-, hääletame heakskiidu andmise osas, hääletus on alanud. hääletus lõppenud, kakskümmend üks kolme vastu ja nüüd resolutsioon muudatusettepanek äh, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV üks on sellega kaetud, NV kaks kuni neli, kas hääletame plokis? NV kaks kuni kaheksa pigem, jaa. ma ei näe, et keegi vastu vaidleks ke, seega kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud NV üheksa kuni kaksteist on sellega kaetud ja nüüd me hääletame dokumendi osas tervikuna. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud kakskümmend üks kolmele ja nüüd äh, Kemikaaliamet, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd nimeline hääletus heakskiidu osas, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, üheksateist viiele, aitäh. ja nüüd resolutsioon, muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud. pigem kontrollime, minu meelest oli nagu vastu võetud, aga parem kontrollime. muudatusettepanek number kolm, elektrooniline hääletus hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmteist kümne vastu, neli poolt vastu, erapooletud. tagasi lükatud viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kuus poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitse koos suulise muudatusettepaneka, mis ei, millega ei olda nõus, seega tekst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 kuni kümme. ja NV üks kuni NV neli hästi plokis poolt. ah ei, ikka neljani ei saa, üks kuni kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. NV neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV viis kuni eh, NV kaksteist plokis poolt. NV viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, NV seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja sellega jõuame dokumendi kui terviku hääletamise juurde. lõpphääletus on alanud nimeliselt. hääletus lõppenud, kakskümmend nelja vastu ja nüüd jõuame Euroopa Keskkonnaameti juurde Kopenhaagenis. päevakorrapunkt kakskümmend üks. muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. heakskiidu andmise osas hääletame elektrooniliselt, nimeliselt, hääletus on lõppenud, see on vastu võetud. ja nüüd resolutsioon poolt vastu Allo poolt, muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud. jumal küll. me teeme kõiki asju koos samal ajal. kuulge, pigem kontrollime, ütleb proua juhataja, ma väga vabandan. ma lihtsalt ei näe teie käsi. jah, aitäh. tagasi lükatud muudatusettepanek viis poolt, vastu erapooletud, äh, vastu võetud. okei okay,, kontrollime muudatusettepanek number viis. Uh, uh, vastu võetud enamuse poolt tahtsin öelda, et oli väga selge, aga tegelikult ei olnud, muudatusettepanek kuus langeb ära, seitse poolt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 NV üks ja kaks on kaetud. kas võime hääletada kolmteist, kontrollime, muudatusettepanek kolmteist. tagasi lükatud. selgelt tagasi lükatud süsteem on väga aeglane vastu võetud, vabandust. NV üks, kaks on kaetud, NV kolm ja neli võime koos hääletada poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kaheksa ja üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud kakskümmend üks poolt, vastu võetud, aitäh. Euroopa Kalanduskontrolli Amet, muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, otsus heakskiidu andmiseks, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, neli vastu muudatusettepanek neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võet-, kontrollime muudatusettepanekut viis. muudatusettepanek viis. neliteist poolt vastu võetud, kuus muu suuline muudatusettepanek, tekst iseenesest poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kas me võime plokina hääletada PES üks kuni kuus või neliteist isegi kümneni? üks kuni kümme kalanduskomisjonilt, üks kuni kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, PS üheksa kuni kaksteist, üheksa ja kümme, ei, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud. kas võime kontrollida üksteist? minu arvates oli see tagasi lükatud. jah, tagasi lükatud. kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Pech neliteist poolt, vastu, erapooletuid kontrollime Pesh neliteist. minu arvates oli see vastu võetud, ütleb proua esimees. neliteist. kontroll on läbi, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt vastu võetud EFSA punkt kakskümmend kolm, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, hääletus, äh, nimeline hääletus, heakskiidu andmine, hääletus on lõppenud, üheksateist poolt, aitäh. see on nüüd me ei hääleta nüüd esimesi muudatusettepanekuid, alustame kompromiss A poolt, vastu erapooletud, vastu võetud,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 tagasi lükatud. jah, ma ei tea. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime, kakskümmend kolm. selgelt vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis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 igaks juhuks. kontroll on lõppenud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaks poolt. kontrollime ka kolmkümmend. hääletame nüüd kolmkümmend elektrooniliselt. tagasi lükatud samuti. kui võrdsed hääled kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. NV üks on kaetud, kas võime mõned plokina võtta? kõik. NV kaks kuni üksteist plokina poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni hääletus tervikuna, nimeline hääletus kakskümmend poolt, neli vastu. Lähme nüüd Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi juurde, muudatus saab üks poolt vastu, erapooletu vastu võetud, resolutsioon veel heakskiidu otsus, nimeline hääletus on alanud, lõppenud, üheksateist poolt, aitäh. muudatusettepanek üks, poolt vastu, erapooletud, kontrollime. muudatusettepanek neli kontroll on läbi, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse, kuus siiski poolt, vastu. kus me oleme praegu, küsib proua esimees kaheksa, vabandust, poolt, kaheksa, kas me kuute hääletasime? ja kuus võeti vastu, seitse langes ära, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime üheksa, minu arvates on see tagasi lükatud, aga igaks juhuks. kontroll on läbi jah, tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, suulise muudatusettepanek, see on tagasi lükatud tekst iseenesest, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas võime plokina võtta FEM A, B kuni kaheni, vastuvõitjaid ei ole poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsioon, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, neli vastu. ja oleme edasi Euroopa Kindlustuse Tööandja pensionide järelevalve muudatusepanek üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. otsus on anda heakskiit eelarvele, nimeline hääletus on alanud kakskümmend poolt, neli vastu, resolutsioon muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek neli. vastu võetud ühe hääle, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa. kas me võime kontrollida viite? loomulikult. aga ma näen, mis teie selja taga toimub, sellepärast võin ma olla kindel. vastu võetud siiski. aitäh, vabandust, et ma olukorda valesti hindasin. ja nüüd muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. üheksa suuline muudatusettepanek, tekst poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme poolt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 vastu võetud. resolutsioon, äh, nimeline hääletus. The vote is closed. Twenty to four, thank you. EIT kakskümmend poolt, neli vastu, väga hea, Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Ensemble poolt, esimene poolt vastu, erapooletu vastu võetud, heakskiidu andmine, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed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 tagasi lükatud. resolutsioon, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kolm vastu. Euroopa Ravimiamet muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, heakskiidu andmine, nimeline hääletus üheksateist poolt, nüüd resolutsioon, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võib-olla peaksime seda kontrollima, ehk on tagasi lükatud muudatusettepanek seitse. kontroll on läbi, tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, kümme, muudatusettepanek kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi, kontrollime seda, muudatusettepanek kümme kontroll on läbi, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud või kon-, kontrollime üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuusteist, suuline muudatusettepanek tagasi lükatud, tekst iseenesest poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, kontrollime, kakskümmend üks süsteem on endiselt aeglane. vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. minu arvates vastu võetud, aga kontrollime igaks juhuks kakskümmend kaks. vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Envi, kas me võime nüüd äh, võtta plokina siit neli kuni kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, enam kui pool. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus kakskümmend kaheksa, muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, otsus anda heakskiitu, nimeline hääletus on alanud. lõppenud kakskümmend poolt, neli vastu, resolutsioon, muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis suulise muudatuse tekst ähm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, libe seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tekstnimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolm vastu. Euroopa Meresõiduohutuse Amet, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. otsus anda eelarve heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolm vastu, resolutsioon, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse po-, langeb ära, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme pool, suuline muudatusega tagasi lükatud, tekst iseenesest poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, TRAN neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kas kuus kuni kuus ja seitse koos poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, tekst äh, sellisena nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, äh, Enisa muudatusettepanek üks, poolt vastu, erapooletud vastu võetud, otsus anda eelarve heakskiit, nimeline hääletus on alanud. lõppenud kakskümmend poolt neli vastu, resolutsiooni hääletus, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletult tagasi lükatud, kuus poolt. kas võime kontrollida muudatusettepanek viis? seitseteist vastu häält, muudatusettepanek kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime seitse, muudatusettepanek seitse, kontroll. minu arvates oli see tagasi lükatud. ühe häälega vastu võetud siiski muudatusettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletult vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, kolmteist poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, viisteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuusteist poolt, vastu, kontrollime kuusteist. minu arvates on see tagasi lükatud, aga vaatame, jah, see on tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime seitseteist jah, see on siiski vastu võetud, kontroll on läbi ja selgelt vastu võetud tekst tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolm vastu, aitäh! raudteeamet muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, hea äh,, heakskiit, otsus, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend nelja vastu. ja resolutsioon kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksandat, see on vist vastu võetud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 kontrollime. neliteist. muudatus neliteist. kontroll on lõppenud, vastu võetud. muudatus viisteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime viieteistkümnendat ka vist vastu võetud, aga viisteist on vastu võetud. TRAN kaks. kas saame üheskoos hääletada? TRAN kaks kuni TRAN viisteist, kas keegi on vastu? poolt, erapooletu, vastu erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud üks hääl on veel puudu. hääletus on lõppenud, keegi on vist lahkunud. kakskümmend kolme vastu esma, muudatus üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, heakskiidu kiit-, äh, andmise otsus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist nelja vastu ja resolutsioon muudatus neli poolt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 kontrollime üheksandat. kontroll on läbi, tagasi lükatud. muudatus kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist ilma suulise muudatusettepanekute poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletud vastu võetud. kas kontrollime kolmeteistkümnendat? vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt. neliteist kontrollime kontroll on läbi, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud. vist vastu võetud, aga kontrollime kuueteistkümnendat. kontroll on läbi, tagasi lükatud, vabandust. seitseteist poolt, vastu, erapooletud sama häälte vahekord tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. EKOn üks kuni viis, kaks kuni neli üheskoos, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Still one missing. ikka üks hääl puudu hääletus on lõppenud. kaheksateist nelja vastu. aitäh. ETF, muudatus üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. otsus anda heakskiit, nimeline hääletus, hääletus on alanud. see on päevakorrapunkt kolmkümmend kolm, koolitusfond hääletus on lõppenud, üheksateist nelja vastu, aitäh, resolutsioon, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. Amendment four. Check is over, it is adopted. Amendment five. vastu võetud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatus seitse poolt, vastu, kontrollime. poolt vist oli rohkem, aga ei, tagasi lükatud, muudatus kaheksa poolt, vastu, kontrollime muudatust kaheksa kontroll on läbi. tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme ilma suulise muudatusettepanekute poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheteistkümnendat. vastu võetud. kas me saame tööhõivekomisjoni muudatusi koos teha kaks kuni seitse? ei. me ei saa neid koos teha. ei. Tempel kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Tempel kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Tempel kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Tempel seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, Tempel üheksa on juba kaetud, resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend üks, kolme vastu. järgmisena EU-liisa äh, muudatus üks äh, vastu võetud ja otsus anda heakskiit, nimeline hääletus, hääletus on alanud.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 tekst tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend kahe vastu, aitäh. punkt kolmkümmend viis, OSHA, esimene muudatus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. otsus anda heakskiit, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud kakskümmend üks kolme vastu, resolutsioon muudatus neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatust neli. see oli vist vastu võetud. aitäh, tagasi lükatud võrdsete häältega, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka viiendat. muudatus viis It is rejected. tagasi lükatud, aitäh. muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksandat ja vastu võetud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, muudatus üheksa, tagasi lükatud. muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, kontrollime kaheteistkümnendat. It is rejected. Thirteen. tagasi lükatud kolmteist poolt vastu, erapooletud. kontrollime ka kolmeteistkümnendat. selgelt tagasi lükatud. neliteist ilma suulise muudatuseta, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me saame Empli muudatused koos teha? Empli muudatused, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed, twenty one to three, thank you. Euratom, item twenty six, amendment one In.... päevakorrand kolmkümmend kuus, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, heakskiidu andmine, hääletus on alanud. The vote is kakskümmend neli vastu. resolutsioonile muudatusettepanekuid ei ole, suurepärane, seega hääletame resolutsiooni tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks kolme vastu, aitäh. Eurofound Iirimaal, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud otsus anda heakskiit, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks kolme vastu, resolutsioon, muudatus neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuuendat. vist lükati tagasi, aga jah, tagasi lükatud. muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kümme ilma suulise muudatuseta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üksteist poolt, vastu, kontrollime, muudatus üksteist vastu võetud, muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas Empli omad saame koos teha? Empel kaks kuni seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel ühe, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Empel kolmteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, empl neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks, kolme vastu, aitäh, Eurojust, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. otsus anda heakskiit, nimeline hääletus on alanud. The vote is closed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 kontroll on läbi, vastu võetud. neliteist ilma suulise muudatuseta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, kontrollime kaheksateistkümnendat Check is over and it is adopted. kontroll on läbi, vastu võetud üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. libe, kas teeme libe koos? neli kuni seitse poolt, vastu, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks kolme vastu, vastu võetud punkt kolmkümmend üheksa, Europol muudatus üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. otsus anda heakskiit, esimene hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend nelja vastu resolutsioon, muudatus viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu kontrollime kaheksandat. kontroll on läbi, tagasi lükatud. muudatus üheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üheksandat. vastu võetud. muudatus kümme poolt vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu. kontrollime üheteistkümnendat. vastu võetud, vabandust, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime ka kaheteistkümnendat, vabandust. kõik fraktsioonid täpselt ei näita, mida nad arvavad. jah, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu kontrollime kuueteistkümnendat. jah, vastu võetud seitseteist poolt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 selgelt vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kas saame libe üks ja viis koos teha? libe üks ja viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks kolme vastu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 kakskümmend üks kolme vastu, vastu võetud Frontex nelikümmend üks päeva äh,, muudatus üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. otsus anda heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist nelja vastu resolutsioon, muudatus viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu erapooletud jah, see on vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu kontrollime üheteistkümnendat. vastu võetud. kas me libe muudatused neli kuni seitse saame koos teha? poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. resolutsioon, nimeline hääletus on olnud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kahe vastu, vastu võetud. nüüd GNSS agentuur muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. otsus anda heakskiit, nimeline hääletus, hääletus on olnud. The vote is closed, nineteen. hääletus on lõppenud, üheksateist viie vastu. resolutsioon, muudatus neli. vastu, vastu võetud muudatus viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatus kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud seitse vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu. kontrollime üheksandat see ei olnud nii selgelt vastu võetud, aga ikkagi aitäh. ja nüüd nimeliselt resolutsioon, hääletus on alanud. jah, the vote is closed yeah.. The vote is closed and it is hääletus on lõppenud, kakskümmend nelja vastu vastu võetud. nüüd on agentuuride hääletus läbi ja kui te olete distsiplineeritud, saame kohe edasi minna. Nobody likes this exercise kellelegi ei meeldi see, aga lähme nüüd edasi päevakorra äh, nii-öelda viiskümmend üks kuni viiskümmend kaheksa, kas raportöör soovib sõna? No, no, sorry, to... ei, vabandust, siiski on meil vaja ka ühisettevõtteid hääletada, parandab ennast proua esimees. andke andeks. ühisettevõtted nelikümmend kolm kuni viiskümmend nelikümmend kolm kuni viiskümmend, kas te teate, mida me hääletame nüüd? raportööriks on Brian Hayes, kas raportöör soovib sõna? ei. väga hea. biotoorainel põhinevad öö, äh, ühisettevõtted, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus anda heakskiit, nimeline hääletus on alanud Vote is closed, twenty to three. hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, kolm vastu, lähme nüüd resolutsiooni juurde, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, era-, kontrollime muudatusettepanek neli. kontroll on läbi, tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud resolutsioon, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, lähme edasi, Clean Sky muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, otsus anda eelarve heakskiit, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, neli vastu, nüüd resolutsioon, muudatusettepanekud kaks ja kolm, eile hääletamisel neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. resolutsiooni hääletus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kakskümmend poolt, kolm vastu, vastu võetud. Excel ühisettevõtte muudatusettepanek numbrid üks ja kaks on identsed, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. otsus anda eelarvele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kuus vastu, resolutsioon, muudatusettepanek neli poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaheksa langeb ära, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsiooni hääletus, äh, nimeline hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend poolt, neli vastu. Äh, kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisevõtte muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. otsus anda eelarvele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 Lähme edasi, ITER muudatusettepanek üks, kaks ja kolm on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vast-, tagasi lükatud. otsus anda heakskiit, nimeline hääletus on alanud. lõppenud. kakskümmend poolt, kolm vastu resolutsiooni juurde nüüd. kas me võime võtta, ei siiski, me ei saa võtta koos muudatused, on kuus poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud, seitse poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, era-, kas saame kontrollida muudatusettepanekut number kaheksa? kontroll on läbi, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt vastu, erapooletud vastu. kontrollime muudatusettepanek üksteist. kontroll on läbi ja see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu, erapooletud või üksteist siiski, kontrollime muudatused. vabandust, esinejana ütleb siiski kaksteist. kontrollime muudatusettepanekut number kaksteist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 kaheksas poolt, kuus vastu, aitäh. Cesare muudatusettepanek üks poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. otsus anda eelarvele äh, heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend poolt, neli vastu, resolutsioon on muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kas me võime TRAN-i muudatusettepanekud plokina võtta? kõik TRAN-i muudatusettepanekud neli kuni viisteist, poolt vastu, erapooletud vastu võetud. Resu-, nimeline hääletus resolutsiooni osas on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kolm shift to rail, viiskümmend lõige muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, otsus anda eelarvele heakskiit, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. aitäh. nüüd resolutsioon, muudatusettepanek kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend, minu arvates läks see läbi, aga proov-, kontrollime vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. viis poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut number viis. selgelt vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas me võime TRAN-i muudatused võtta ühes plok-, plokina, selge, kuus kuni neliteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, resolutsiooni hääletus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend üks poolt, kolm vastu nüüd on meil kavas heakskiidu andmine muud institutsioonid, viiskümmend üks kuni viiskümmend kaheksa, raportööriks härra Valli, kas te soovite sõna? aitäh, soovisin tänada raportööre tehtud töö eest, minu arvates on meil olnud suurepärane koostöö, mitmetes valdkondades saavutasime me suurepäraseid kompromisse. meil on probleeme ühe muudatusettepanekuga, mis minu jaoks on väga oluline, see on ALDE ettepanek mis puudutab kõiki eelarve täitmisele heakskiidu andmisi ja see on seotud äh, Ühendkuningriigi otsusega lahtuda Euroopa Liidust, see on poliitiline küsimus ja minu arvates siin kontekstis ei ole Euroopa Parlamendi ülesanne hinnangut anda rahvahääletusele ühe liikmesriigi puhul ja ma ei tea, mida me peaksime tegema selle hääletusega, kas me peaksime selle äh, välja võtma, mine või vastasel juhul pean raportist oma nime ära võtma, sest ei taha sellega seotud olla, aitäh. jah, igaüks peab ise otsustama, Martina, palun. mina olen selle suulise muudatusettepaneku vastu, me tahame jääda esialgse teksti juurde. ei, see ei ole suuline muudatusettepanekus, see on minu märkus andke andeks, et ma vahele segan, ütleb proua esimees. Äh, proua Salafranca, me ei pea siin, härra Salafranca, me ei pea siin arutelu. aitäh. tahtsin viidata sellele, et raportöör on alati näidanud üles valmidust üksikute fraktsioonide seisukohti arvestama. minu arvates oli koostöö väga hea ja on lihtsalt kahju, et raportööri töö nüüd niimoodi lörri läheb. minu fraktsioon igatahes eh, leiab, et oleks, see oleks väga kahetsusväärne. me peaksime siin ometi ka omalt poolt andma väikese panuse selleks, et tulemus tervikuna oleks positiivne. jah nüüd meil on hääletus ja me ei aruta siin praegu enam teksti, seda oleks pidanud nagu enne hääletamist selgeks rääkima. mul on väga kahju ja me alustame hääletust, me hääletame Euroopa välisteenistusega, päevakorrapunkt number viiskümmend üks, muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja siis jõuame heakskiidu andmise juurde, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, üheksateist kolme vastu, aitäh. kompromiss üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, muudatusettepanek seitse. seitse. aitäh, kontroll on lõppenud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud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 siis on meil suuline muudatusettepanek, selle vastu keegi ei protesti ja muudatusettepaneku teksti vastu ka, mitte poolt, vastu, erapooletud. selgitame täpsemalt. Äh, muudatusettepanek seitseteist koos suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu ehk siis palun vabandust, elektrooniline hääletus käib, tõlk vabandab hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu erapooletud. oh, see tuleb ka üle kontrollida paar kolleegi ikka veel hääletamata, masin on ka nii aeglane, seega vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu erapoolt, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli poolt, kolmkümmend neli koos suulise muudatusettepanekuga, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? seega kolmkümmend neli ilma suulise muudatusettepanekuta poolt, vastu, erapooletud. kahjuks on vaja see üle kontrollida, muudatusettepanek kolmkümmend neli ilma suulise muudatusettepanekuta. masin muudkui loeb ja loeb väga aeglaselt. no nüüd on küll see lõppenud, see hääletus. kaksteist üheksale tagasi lükatud. ei, see on vastu võetud ja ma eksisin, ütleb proua juhataja. palun vabandust. kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend viis. tagasi lükatud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 vastu võetud, nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ah soo ei, me peame ikka neljakümne viiendat leid-, ah ei ütleb proua juhataja muudatusettepanek nelikümmend kuus, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud. ei, aga neljakümne kuuendat teist osa peab ikkagi üle kontrollima. teine osa. kontroll on lõppenud, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis ahvet kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, ahvet üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, dokument tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on, on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend kolme vastu ja nüüd me eh, tuleme päevakorrapunkti viiskümmend kaks juurde, nõukogu ja Euroopa Ülemkogu eelarve täitmisele heakskiidu andmine. ja kõigepealt poolt, vastu, erapooletult vastu võetud ja nüüd eh, heakskiit nimelise hääletuse kaudu, palun, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, kakskümmend kaks, üks vastu, seega oleme me selle poolt, et heakskiit edasi lükata, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud kaheksa, poolt vastu erapooletud, vastu võetud üheksa, poolt vastu erapooletud, vastu võetud üksteist ilma suulise muudatusettepanekuta, poolt vastu erapooletud, vastu võetud kaksteist, osade kaupa hääletamine, esimene osa, esimene osa poolt vastu erapooletud, tagasi lükatud, teine osa noh, siis see langeb tervikuna ära, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud. minu meelest nagu vastu võetud, aga, aga kontrollime, muudatusettepanek viisteist. noh, jah viisteist, kuusteist kuue vastu vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kogu dokument, nimeline hääletus, mis on alanud hääletus on lõppenud kakskümmend üks ühe vastu, üks erapooletu ja nüüd Euroopa Kontrollikoda muudatusettepanekud üks kuni kolm sama e, sõnastusega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja seega langeb muudatusettepanek kolm ära ja e, nüüd hääletame heakskiidu osas, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud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 kontroll on lõppenud, vastu võetud jah, tõepoolest, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmteist, langeb ära, seega neliteist, osade kaupa hääletus, esimene osa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, tein-, seega on ka ülejäänu suhtes asi selge. viisteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss e, A vastu võetud kuusteist poolt, vastu erapooletud, oota, aga sada kaheksateistkümnendat peaks ikka kontrollima. muudatusettepanek kaheksateist, elektrooniline kontroll. see on tagasi lükatud, üheksateist poolt, üheksateist koos suulise muudatusettepanekuga on vastuväiteid, on seega ainult tekst ise poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist kolme vastu vastu võetud ja nüüd Euroopa Kohus üks kuni neli muudatusettepanekud olid identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seega langeb muudatusettepanek viis ära ja nüüd me hääletame nimeliselt heakskiidu andmise osas. hääletus on lõppenud. üheksateist kahe vastu. aitäh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 see on tagasi lükatud, juhataja vabandab. kompromiss G poolt vastu, erapooletult vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kompromiss H poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kompromiss I poolt vastu, erapooletult vastu võetud, viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletult vastu võetud, viiskümmend neli poolt vastu, erapooletult vastu võetud, kompromiss J poolt vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend seitse ilma suulise muudatusettepanekute poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, Juri muudatusettepanekud üks kuni kuus on kaetud. aga kas me saame seitse kuni kümmet, seitset kuni kuuteist? plokis hääletada poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, seitseteist poolthäälega, kolme vastu ja nüüd ECOSOC eh, muudatusettepanekud üks kuni neli on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm langeb ära, hääletame heakskiidu andmise osas. nüüd nimeliselt hääletus on alanud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 vastu võetud, muudatusettepanek üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, kümme kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ah ei, kaksteist langeb ära, seda polnud vaja hääletada, ütleb juhataja, langeb ära ka kolmteist, nagu ka neliteist. ah ei, neliteist ei lange ära, ütleb proua juhataja. jätkame neljateistkümnenda muudatusettepanekuga poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viisteist langeb ära. kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksateist ja üheksateist ja kakskümmend on identsed, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli eh, kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud langeb ära ka teine osa, nüüd kompromiss C poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss D poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolmkümmend üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kontrollime kolmkümmend ühte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 erapooletud tagasi lükatud kolmkümmend kaheksa ilma suulise muudatusettepanekuta, poolt vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss E, poolt vastu erapooletud vastu võetud, nelikümmend üks poolt vastu erapooletud vastu võetud ja nüüd me jõuame kogu dokumendi nimelise hääletamiseni, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaheksateist poolt, kolme vastu. Äh, muudatusettepanekud üks ja kaks regioonide komitee hääletusnimekiri poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd me jõuame dokumendi kui sellise ühesõnaga muudatusettepanekud üks ja kaks kontrollime nad siis üle. muudatusettepanekud üks ja kaks, kontroll läks. kontroll on lõppenud, kuusteist kuue vastu ja nüüd me räägime dokumendi heakskiidu osas, hääletus on alanud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 vastu, kakskümmend kuus vajab kontrollimist, elektrooniline kontroll on alanud. tagasi lükatud kakskümmend seitse, kahes osas, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, siis langeb ära ka teine osa, kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kolmkümmend, minu meelest küll vastu võetud, aga kontrollime. kontroll on lõppenud, see on vastu võetud kolmkümmend üks langeb ära, kolmkümmend kaks poolt vastu erapooletud vastu võetud, kompromiss C poolt vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend viis poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt vastu erapooletud vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt vastu erapooletud vastu võetud no kontrollime seda kolmekümne seitsmendat siis. kuusteist kuue vastu, nüüd kolmkümmend kaheksa on nüüd, langeb ära, kolmkümmend üheksa langeb ära, nelikümmend langeb ära, nelikümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kaks ilma suulise muudatusettepanekuta, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm poolt vastu erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli, poolt vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd me hääletame kogu dokumenti nimeline hääletus, mis on alanud. Die Abstimmung ist geschlossen. 16 zu 5. Dankeschön. Damit kommen wir zu... 16 viie vastu, aitäh. Nüüd ombudsman. Muudatus, et üks kaks ja neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. heakskiidu andmise otsus, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, üheksateist kolme vastu, muudatusettepanek viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, muudatus kuus seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, muudatus kaksteist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 vastu võetud. kakskümmend langeb ära, kakskümmend üks langeb ka ära. ei, kahekümne esimest peame hääletama poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seega see üks sõna langeb ära kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend seitse, ilma suulise muudatuseta poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, kontrollime kolmekümne esimest. kontroll on lõppenud, vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaheksateist kolme vastu. nüüd viimane. hurraa andmekaitse järelevalve muudatusettepanekud üks ja kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud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 kas liibe omad võime üheskoos hääletada? jah. liibe kaks kuni liibe üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. niisiis lõpphääletus terve resolutsiooni üle, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kaheksateist kolme vastu, ühe ära er,, er, erapooletuga palju õnne raportöörile, suur tänu ilusa töö eest. ongi hääletused läbi. suur tänu distsipliini eest. järgmisel esmaspäeval on meil veel komisjon ja siis on kõik valmis teeme nüüd väikese pausi, sest me peame edasi minema päevakorrapunktiga viiskümmend üheksa, mis on siis uuring usaldusfondide kohta. ja, wir nehmen unsere Beratung me jätkame arutelusid pärast seda lühikest vaheaega, me alustame päevakorrapunktiga viiskümmend üheksa. Euroopa Liidu usaldusfondide järelevalve ja haldamine, demokraatliku vastutuse probleemid ja paljud ootavad tavad. meie raportöör on proua Schmidt ja nüüd ma tahaksin kutsuda üles kolleeg Nuunest või härra Carrerat et nad saaksid tutvustada meile seda uuringut. tere tulemast, palun, kumb teist alustada soovib, härra Carrera, palun. Thank you very much, uh, madam chair. suur tänu, proua esimees. tere hommikust, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, head kolleegid, aitäh selle äh, küllakutse eest, et me saame jagada ja tutvustada seda uurimust, mis äh, Sepsile usaldati selle komisjoni poolt, mida äh, ka parlamendi poolt on rahastatud ja mul on väga hea meel olnud seda uurimust läbi viia väga tehnilises äh, te, tundlikul teemal viin äh, selle ettekande läbi koos oma kolleegi Jorge Nunez Ferreriga ja siin on ka autorid, sõltumatud äh, teadlased, kes analüüsi äh, läbi viisid. tegemist on uurimisega, mis annab võrdlusuuringu selle kohta, mis puudutab ülevaadet Euroopa äh, Äh, usaldusrahastute kohta ja Türgi rahastu kohta. meid huvitas eriti nende fondide lisandväärtus seoses Euroopa parema õigusloome ja aluslepingute kontekstist lähtudes, eriti arvesse võttes seda, milline Euroopa Parlamendi roll eelarve küsimustes nende, seoses nende usaldusrahastustega ja ka see, mis puudutab head juhtimist, mis on Euroopa põhiõiguste hartas sees täpsustuseks, tegemist ei ole auditiga, kvalitatiivse hinnanguga konkreetsete projektide puhul, vaid siin käsitletakse juhtimist, korraldust ja järelevalvet praeguse rahastusstruktuurile ja mehhanismidele lühidalt meie metoodika oli järgmine, lisaks uurimusele äh, dokumentide analüüsile oli meil ka mitmeid intervjuusid, Euroopa Komisjon, välisteenistus andsid meile ka võimaluse neilt äh, koguda andmeid selle kohta, millised on väljakutsed, äh, teemad ja põhikomponendid selleks, et paremini mõista, kuidas need rahastud toimivad samuti saime me väga palju infot ka rahvusvahelistelt ähm, organisatsioonidelt ja vabaühendustest, kes äh, on otseselt mitmete nende projektide rakendamisega seotud ja Brüsselis sepsis käsitlesime ka parimaid praktikaid nendega. lühidalt öeldes see tabel rõhutab viite usaldusrahastut, mida me käsitlesime Kolumbia usaldusrahastu, lisaks ähm, ebaseadusliku rände küsimuse käsitlemise rahastu Aafrikas, põgenikerahastu Türgis, Euroopa usaldusrahastu Süüria küsimuses, niinimetatud mandaadi usaldusrahastu ja viimaseks Beku äh, usaldusrahastu üks elementidest, mida me käsitlesime detailselt, puudutas seda, kuidas need mitmekülgsed rahastud, mis on väga spetsiifilised päritoluomaduste ja komponentidest lähtuvalt, kuidas nad on loodud ja vaatasime seda põhjalikult ja artiklis sada kaheksakümmend seitse finantsmääruses on ära toodud tingimused, millest lähtuvalt need fondid tuleb luua Nende tingimuste hulgas esimene puudutab kiireloomulisust, tegemist peab olema eh, kas kiireloomulise, kiireloomulise temase järgse või temaatiliste küsimustega, peab olema selge lisandväärtus selles osas, mis juba eksisteerib riiklikul tasandil, see on väga oluline komponent ja tingimus, eh, et eh, usaldusrahastut oleks võimalik luua, on loomulikult äh, iseloomustavad neid rahastuid ka väga suur paindlikkus, millel on nii positiivsed kui negatiivsed äh, aspektid, aga mis annab ka väga palju nähtavust. ja nad on välja töötatud kriisi hetkel, eriti pärast kaks tuhat viisteist aastat oleme näinud mitmete usaldusrahastuste kujundamist lähtuvalt kriisiolukordadest siin on ka oluline poliitiline kaal seotud liikmesriikidele. komisjon täidab selles protsessis olulist võtmerolli, samuti ka liikmesriigid ning uurimuse üks tulemusi, mida ma hetke pärast põhjemalt annan, see puudutab seda, milline on Euroopa Parlamendi roll selles äh, protsessis kas Euroopa Liidu usaldusrahastu on kõige sobilikum äh, lahendus mingil hetkel, kas on mingi surve selleks, et luua vastav usaldusrahastu? see on üks küsimus, mis on jätkuvalt asjakohane ja mida oleks vaja ettevaatlikult äh, hinnata seoses parlamendi tegevusega. ja kui käsitlesime ka Kontrollikoja äh, rolli, näiteks Beku äh, usaldusrahastu osas ja nemad leidsid, et tegemist on asjakohase otsusega, tegid nad komisjonile ka soovituse äh, formaalsem analüüs välja töötada selle fondi tingimuste, vastavate tingimuste täitmise kajastamise kohta. see tundus suur väljakutse ka näiteks Aafrika usaldusrahastu osas, mis on erakorralisena loodud ning uurimus tõstatab küsimuse, mis kaks tuhat viisteist aastal oli see erakorraline hetk võrreldes varasemate aastatega. kui see oli seotud rändega Vahemerel, siis äh, see olukord äh, näiteks Itaalias oli aset leidnud juba aastaid varem. rände käsitlemine erakorralisena, eriti arengu kontekstis, on vale eeldus. uurimus Äh, lähtub akadeemilisest tõendusest, et äh, rände põhjustega käsitlemine on äh, loomulik arenguteema, mis on pikaajaline, mitte lühiajaline teema. tulles nüüd vastutuse juurde, siis põhimõtteliselt siin on kokku võetud, kuidas neid usaldusfonde üldiselt juhitakse. nagu ma eelnevalt ütlesin, siis parlamendil ei ole vaatleja staatust parlament saab käia nendel ähm, juhatuste koosolekutel ja tõesti vastab tõele, et parlament äh, tänu oma töökorraldusele alati ei ole praktiliselt neid võimalusi ära kasutanud komiteed otsustavad äh, spetsiifiliste projektide staatust ja ühe teema me tõstatasime, on see, kuidas ettepanekud tegelikult saabuvad nendesse komiteedesse ja see on veidi ebaselge, mis puudutab abikõlblikkuse kriteeriume ja seda, mis meie arvates on läbipaistmatu ja see võib ähm, mõjutada teatud äh, osalisi, eriti näiteks äh, vabaühendusi. Äh, siin on välja toodud ka see, et liikmesriikide roll doonoritena ja ja rakendajatena ei ole alati äh, selge. see taaskord tõstatab küsimusi potentsiaalsete huvide konfliktide osas, kuidas neid saab vältida, millised on mehhanismid äh, huvide konfliktide vältimiseks, viisil, kuidas need äh, rahastud on korraldatud. tulles tagasi asjakohasuse juurde, siis kas rakendajad on alati parimad teatud tegevuste läbiviimiseks. samuti käsitleme ka demokraatlikku vastutust, mis on Euroopa Liidu lepingutes juuritud ning parlamendile on usaldatud selle elluviimine. me vaatame, millised on need erinevad komponendid nende äh, rahastute osas äh, nii enne kui ka pärast. ja ei ole üldsegi üllatav, et me jõudsime järeldusele, et mis puudutab eksante vastutust, siis siin on madal tase kontrolli. Euroopa Parlament saab vastu võtta mittesiduvaid resolutsioone, aga ei saa eesmärke ega reguleerimise ära nende rahastute puhul muuta. ja parlament kiitis äh, uues finantsmääruses selle võimaluse usaldusrahastute loomiseks, aga üks meie soovitusi võib-olla lähtudes sellest analüüsist äh, soovitaks äh, seda protseduuri läbi vaadata, kuidas usaldusrahastuid luuakse selleks, et oleks võimalik demokraatlikum kontroll tagada. Euroopa Parlament on või kutsutakse de facto vaatlejaks ähm, nõukogudesse äh, kaks tuhat seitseteist aasta lõpus näiteks varasemalt äh, ei ole tegelikult parlamendil vaatleja staatust, äh, lähtudes nendest äh, lepetest ja, ja siin on ka korduvalt välja toodud seda, et, et see vajadus on vaja tekitada. Exposed vastutus Euroopa Parlamendi informeeritakse komisjoni raportitega ja räägitakse erinevate projektide tulemustest, eduaruannetest ja nii edasi ja loomulikult parlament saab ka iga aasta, aasta aruandeid meil ei ole aega iga fondi puhul detailidesse laskuda, aga tahaksin lihtsalt teile anda infot, et äh, meie analüüsis on detailne info selle kohta, mis puudutab rakendajaid, iga selle äh, rahastu puhul, mis siin ära toodud on, nende temaatilised prioriteedid, mida on rahastatud ja võib-olla küsimuste-vastuste voorus saame detailideni minna, aga tooksin teile ühe näite. Euroopa Liidu Türgi rahastu, mis ei ole iseenesest usaldusrahastu, aga äh, on meie uurimuses sees, kas, kuna ka see võeti vastu lähtuvalt äh, Euroopa rändekriisist ja üks huvitav tulemus on see, et kui vaadata neid rakendajaid selle fondi puhul, siis on näha, et suur enamus neist on äh, riiklikud organisatsioonid, ja rahvusvahelised arenguorganisatsioonid ning ka vabaühendused. ja üks põhiväljakutseid on selles, kuidas tagada, et riiklikud organisatsioonid rahastamise Äh, sõltumatu töö tarbeks vabaühendustele edastavad, mis puudutab ka kriitilist hindamist valitsuse poolt. kontrollikoja eelmise nädala raport on väga huvitav selle kohta, mis käsitleb Türgi olukorda, õigusriigi küsimusi ja praeguseid väljakutseid valitsusele ja järeldusele on jõutud, et nendest tingimustest lähtuvalt on keeruline väita, et on võimalik neid eesmärke saavutada ja et rahaga tegelikult võimekust luuakse selleks, et inimõigusi õiguse ja õigusriigi põhimõtteid toetada. Ehm, Aafrika usaldusrahastu näide on samuti huvitav, ka lähtuvalt rändekriisist. see on üldiselt ka siis rändevoogude juhtimisele keskendunud, eriti Põhja-Aafrika e, niinimetatud aknas ja siin me näeme tingimislikkuse aspekti selle rahastu üks iseloome on see, et siseministeeriumid äh, mõjutavad arengu ähm, tegevuskava ja lähtuvad nendest põhimõtetest, mis on seotud sise- ja justiitsvaldkonnaga arenguabi äh, saamiseks. ja see lähenemine tekitab meil küsimusi ja kooskõla ÜRO kestliku arengu eesmärkide saavutamisel Etioopia samuti on oluline näide, üks põhikasusaajaid Euroopa Liidul on ühine eh, tegevuskava nendega ning tingimuslikkus rände osas on väga selgelt ära toodud. Etioopia peab täitma teatud tingimusi rände kontrolli valdkonnas. väga lühidalt, millised on need laiemad eh, tulemused, võib-olla üks selle uurimuse lahendusi on näidata äh, väga olulisi seoseid nende rahastute ja poliitika tegevuskavade vahel Euroopa Liidu tasandil, mis on vastuolulised ja mida Euroopa Parlament peaks analüüsima. selle valdkonna rahastud on keskseks äh, rolliks äh, välispoliitika osas, äh, välispoliitika läbi rahastamise valdkond, kus käsitletakse rändemõõdet, tegemist on siis vahenditega, millest on saanud siseministeeriumi tegevuskava elluviimist ka välismaal ning lähtuvalt sellest, et Euroopa Parlament ei ole nii, nagu peaks saama Äh, kontrollida seda olukorda, äh, kuigi äh, lepingutes on selgelt ära toodud see, kuidas välisvaldkonnas rändepoliitikat peaks kajastama. see otsuse tegemine tekitab põhimõttelisi väljakutseid Euroopa Liidu lepingute kontekstist lähtuvalt lisaks on ka trend, et on mittesiduvad täiendavad lepinguvälised täiendava eelarve toetused lepinguvälised, see tähendab seda, et Euroopa Parlament ei ole osa aruteludest, näiteks mis puudutab partnerlust Aafrikaga, vastavat raamistikku, siin on mitmed poliitikainstrumendid, mis Aafrika riikidega on vastu võetud, mille eesmärgiks on tagasivõtu äh, Äh, teema, ehk siis ebaseaduslike äh, rändajate väljasaatmine ja need ei ole õiguslikult siduvad ja jäävad väljaspoole lepinguid. lisaks sellele, nii nagu äh, Euroopa Liidu Türgi avaldus, see ei ole rahvusvaheline lepe, see on hetkel veel kohtus, et määratleda, mis see on ja kes selle tegelikult sõlmis, aga seda on seostatud Euroopa Liidu põgenike rahastuga Eh, millel on üsnagi olulisel määral vahendeid selleks, et rakendada midagi, mille puhul on eh, taust hetkel veel lahtine. see eh, arengu ja rände ühte patta panemine on midagi, mille osas peaks olema väga ettevaatlik mis puudutab eesmärke arengut kasutada selleks, et rännet vähendada, siis akadeemiline kirjandus ütleb, et see on vale eeldus. tegemist on teemadega, mida on vaja põhjalikult analüüsida ja algpõhjused on äh, arenguteemad ja peaksid olema lahti seotud rändekontrollist see, et Euroopa Liit pakub miljardeid äh, riikidele nagu Türgi, siis äh, mis äh, olukorda jätab Euroopa Liidu. Euroopa Liit on väga haavatavas rollis riigi puhul nagu Türgi, et äh, lähtuda sellest äh, kontekstist äh, rohkem raha pakkumine riikidele nagu Türgi selleks, et äh, nad teeksid seda tööd, mida Euroopa Liit peaks tegema, peaks olema arutatud vähemalt äh, demokraatlikumal tasandil ja nüüd annaksin sõna kolleeg Jorgele, kes läheb järgmiste teemade juurde. Yes, hello, thank you for having me here. I mean uh... aitäh mind siia kutsumast. räägin paar sõna kogemustest teiste usaldusfondidega. Euroopa omad on väga eripärased. seega neid ei saa päris võrrelda teiste institutsioonidega ning neid ei saa võrreldada, võrrelda ka olemasolevate usaldusfondidega Euroopa Liidus, meil on nad juba varasemast ajast olemas, aga nad on osa sellest äh, välistegevuse äh, Äh, raamistikust, kuhu liikmesriigid annavad raha ja investeerimispank koos Rahvusvahelise Arengupangaga investeerivad siis arenguvaldkonda. nii saab äh, suurendada rahastamist äh, ja tugevdada ka erasektori poolset rahastamist. aga paralleele on sealt raske leida, nad toimivad küll nii, aga aga ma ei leidnud midagi eriti, mis oleks öö, sarnane neil, kui välja arvata see, et neil on väga palju aruandlust ja läbipaistvust, neid kõiki juhitakse küll eraldi, aga nad on üsna sidusad. seega seal ei olnud väga palju võrdlusmaterjali. kui vaadata ÜRO-d ja Maailmapanka siis nende fondid ei ole ka võrreldavad, sest doonoreid on palju rohkem, aruandlusega probleeme ei ole, nagu Euroopa Parlamendiga. ma isegi mõistan seda nende protsessi, nad on erinevad seetõttu, et need usaldusfondid, mida me siin uurime, on poliitiliselt erinevatel põhjustel loodud. aga mõningaid õppetunde siiski on kui vaadata usaldusfonde mujal, siis tekib tõesti probleem, kui riigid annetavad fondi raha, siis neil on otsene mõju fondile ja need võivad minna kaugemale kui rahvusvaheliste organisatsioonide reeglid, võivad tekkida mingisugused riikide erisoovid ning on isegi juhtumeid, et riigid annetavad äh, raha fondile eh, tingimusel, et nemad ise haldavad seda raha fondi asemel. seega rahvusvahelised organisatsioonid ei saa oma eesmärke eh, eh, saavutada, sest doonorid põhimõtteliselt nagu võtavad üle selle kaubamärgi ja tegutsevad ise. seire ja aruandlus rahvusvahelistel usaldusfondidel on paremad aga seda ka võib-olla seetõttu, et neid ei ole loodud äh, niimoodi äh, hädaolukorras reaktsioonina millelegi me, meie fondi puhul jah, on veel lasteaegusi palju, ÜRO usaldusfondide puhul on huvitav see, et neil, neil on kõigil üks portaal. ja neil on ka ühine kontor seeläbi saab tõesti omavahel tegevust koordineerida, õppida üksteiselt, töötada paremini üheskoos, uurida, mida üks teeb paremini kui teine. see on ka seire jaoks ja info hankimiseks parem. Euroopa Liidus on need usaldusfondid täiesti eraldatud, nad ongi erinevad loomulikult, aga äh, me peaksime võib-olla vaatama, äh, kuidas saavutada paremat sidusust, kas, kui luuakse uus osaldusfond, ei peaks olema mingisugused automaatsed elemendid, mis äh, on iga uue usaldusfondi osad. me kontrollisime, tundub, et iga usaldusfondi jaoks loodi täiesti uus eraldi süsteem, võib-olla peaks nad olema natukene sidusamad omavahel miks luuakse niimoodi eraldi süsteemid iga öö, äh, öö, äh, fondi jaoks, näiteks Kolumbia usaldusfond ja nii edasi. ja siis uurisime su-, suuremat osa rahvusvahelisi fonde ning ka Euroopa raamistikke, mis kasutavad neid fonde ning äh, reegleid, mille põhjal need fondid toimivad. Neil on ka tulevikku vaatamise mehhanism seal uuritakse, kui kaua hädaolukord näiteks võib kesta, ei ole mingisugust mehhanismi, millega mõõta, kui kaua on see eriolukorra fond ja mis hetkel see eriolukord muutub lihtsalt normiks? nii, lõppsoovitused soovitustes on see niinimetatud tervisekontroll, kus tuleks uurida fondi tõhusust, olulisust, sidusust ning Euroopa-poolset lisaväärtust. ma mõistan, et tegemist on eriolukorra usaldusfondidega, aga mingisugusel hetkel tuleb maha istuda ja uurida, mida on tehtud, isegi kui sa, need fondid on loodud kiireloomuliselt, ei saa nad ju töötada lõputult teine soovitus, mis oli meie jaoks huvitav, on, et Aafrika usaldusfond on küll äh, hädaabifond, aga mõningad teemad, millega ta tegeleb, on alalised. ning nad tegelevad ka asjadega, mis, millega tegelevad juba ka arengufondid. seega miks on see muutunud selleks hädaabifondiks, kas ta siis toimib paremini kui tavalised arengufondid? meil on ka selle kohta küsimus. statuudis peab olema ka klausel, mis puudutab rakendusorganeid valitsus, valitsuste poolt avalikus sektoris. Pole Äh, imelik, et sellist klauslit ei ole. meil on ka küsimus, miks meil on delegeeritud koostöö liikmesriikidega. vabandust, kas sa võtaksid üle, sest see on rohkem sinu valdkond ja me soovitame, et äh, need äh, fondide loomise lepingud peaks äh, paika panema a, a priori eeltingimused ja välistama sellise delegeeritud koostöö liikmesriikidega, et vältida huvide konflikti selles mõttes, et kui liikmesriigid on suured doonorid ja samal ajal ka rahade ellurakendajad. jah, andsin üle, sest tema kirjutas selle lause. ja veel üks soovitus puudutab demokraatlikku vastutust. kui meil on selge menetluskord ja süsteem, Euroopa Liidu eelarve jaoks, demokraatlik protsessis on küsimus, kuidas need usaldusfondid luuakse, ma loomulikult mõistan seda, et tuleb olla paindlik äh, kriisiolukordades, aga siin võib näha selliseid hiilivaid äh, pikema perspektiivi muutusi, mis õõnestavad demokraatlikku vastutust. see ei puuduta ainult välistegevuse usaldusfonde, vaid see on see üldine trend, et kui eelarvest Äh, ei leita piisavalt rahasid, äh, siis luuakse midagi, äh, mingi rahastu väljaspool eelarvet ja kaotatakse demokraatlikus järelevalves. nüüd on siin küsimus, et kas probleem on selles, et pole piisavalt raha ja siis luuakse rahastu väljaspool, kus ei ole demokraatlikku järelevalvet, sest raha ei leita eelarve sees, või tuleb see sellest, et on vaja rahastu luua väljaspool eelarvet? sellele küsimusele tuleb ka vastata, kui asi on lihtsalt selles, et raha ei ole piisavalt, siis kas on see põhjus, et luuakse usaldusfond, mis on demokraatliku järelevalve struktuurist väljaspool. ma veel lisan sellele eelmisele aspektile, see on seotud ka juhtimiskuludega. sellest räägib uuring ka põhjalikumalt. alati ei ole selge, kui kulutõhus äh, praegune juhtimisstruktuur on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 Äh, loomulikult tuleb üle vaadata ka menetluskord, tagada järelevalve. veel üks asi, mida me uurime siin, on Euroopa Parlamendi äh, õig-, õigused äh, järelevalves ja heakskiitmises. me tahaksime teada ka, millist, milline infotase on, mis jõuab parlamenti ja lõpetuseks loomulikult tuleb rõhutada institutsionaalse tasakaalu põhimõtet. millist demokraatlikku järelevalvet meil on vaja vastavalt aluslepingule? Äh, siin me paneme küsimärgi alla ka need põhimõtted, mis on aluslepingutes kirjas. siis on see fondide küsimus, mida juba sai räägitud varem kuidas nende öö, äh, regulaarselt hinnata nende mõju põhiõigustele, demokraatiale, õigusriigi põhimõttele, kuidas nad saavad sihipäraselt lahendada hädaolukordi ning siis on ka need rakendusasutused ja nende sõltumatus, kas me peaksime rohkem kasutama sõltumatuid vabaühendusi, kuidas me saame tagada, et teised organisatsioonid ei tegutse vastavalt äh, Euroopa Liidu põhimõtetele. siis teisi usaldusfonde vaadates on ka soovitus, et peaks olema üks keskne kontor, mis äh, juhib kõikide usaldusfondide juhtimist, see tagaks ka suurema sidususe vaatasime ülejäänud usaldusfonde üle maailma ning leidsime, et on erinevaid ühtsed portaalid, mida saaks ka kasutada Euroopa Liidus. Oh, and, and of course at the end we come to all of the ja lõpetuseks loomulikult ka see, et eesmärgid peavad olema kooskõlas Euroopa Liidu üldpõhimõtetega ja aluslepingutega. uuringus ütleme me ka, et suur osa nendest usaldusfondidest äh, kriisiolukordadeks, rändekriisiks Aafrika jaoks, nad on see, äh, äh, kasutanud segamini nii siseministeeriumi kui arenguküsimuste prioriteete arengu rahastamises on üldse küsimärke, kui sellised tingimused kehtestatakse raha eraldamisele. ka see küsimus tuleks üle vaadata. kui usaldusfond tegeleb probleemi allikaga ja siis arengu ja julgeoleku teemad aetakse segamini, siis tekib probleem. ja me teame ka praktikast, et kui kombineeritakse arenguabi teatud tingimustega, siis äh, see on väga äh, kahtlase väärtusega. me peaksime olema ka järjepidevad oma Euroopa Liidu põhimõtete järgimisel, nagu inimõigused, demokraatia ja õigusriik suhetes teiste riikidega. jah, ongi kõik, aitäh. ja, ja, I can. Any more? kas teil on veel midagi või ongi kõik? jah, ongi kõik. kõigepealt aitäh siia tulemast äh, ja uuringut tutvustamast, eriti neid soovitusi siin lõpus, need on kindlasti kasulikud. väga hea, kui uuringute lõpus on ka positiivsed soovitused, me oleme väga tänulikud ning annaksin nüüd sõna raportöörile proua Schmidtile. ja, herzlichen. jah, suur aitäh. ma olen selle uuringu läbi lugenud. kui ma nüüd esimest korda oleks seda täna kuulnud, siis ma oleks lausa meeleheitel. ma tänan loogiliste järelduste eest, kuid see tekst iseenesest on väga murettekitav. me ju soovime paindlikult abi anda, kuid järeldused, milleni uuringus jõuti, eh, eh, viivad selleni, et minu jaoks eh, tekivad terve rida, tekib terve rida küsimus seoses usaldusfondidega see kõik kõlab nagu peaaegu et õigustusena, kuid äh, usaldusfondi loomine on ju kiire vahendite eraldamise võimalus ja küsimus tõusetub sellest, et millest me siis loobume, kui ei ole demokraatlikku kontrolli ja aruandlust. Euroopa Liidu usaldusfonde püütakse meile ju äh, müüa kui väga paindlikke ja kiireloomuliselt tegutseda võivaid fonde. nüüd aga tõetatakse meile mustvalgel, et võrreldes teiste välispoliitiliste instrumentide ja fondidega ei käi usaldusfondide kaudu tegutsemine sugugi kiiremini. kuidas me peaksime tegutsema kui parlament, kui demokraatliku kontrolli institutsioon, lihtsalt kõrvale jäetakse, kui tekivad huvide konfliktid, millest täna siin samuti räägiti, siis tekivad seoses usaldusfondidega väga suured probleemid. liikmesriigid meelitatakse rahalisi Äh, annetusi tegema, aga neil ei ole mingit varianti, et selle, nende kulutamises kaasa rääkida ja see võib tekitada olukorra, kus äh, ühe või teise projekti kasuks langetatakse piis-, pelgalt eelarvamuste põhjalt. kui sõltumatud on liikmesriigid ja kas tõepoolest valitakse välja projektid, mis tagavad suurima lisandväärtuse, vaat selles suhtes olen tõeliselt skeptiline. lisaks sellele on halduskulud öö, äh, liiga suured, silmatorkavalt suured. Euroopa Komisjon ju kohustatud öö, äh, usaldusfondide tegevust kontrollima, kontrollima seda, kas nad täidavad neile kehtestatud tingimusi ja me peab olema selge arusaam sellest, kas usaldusfondide tegevus aitab täiendada olemasolevaid vahendeid ja lähenemisviise. Euroopa Liidu usaldusfondide osas ei ole tegelikult mingit ühtset lähenemist. miks meil puudub äh, ühemõtteline menetlus usaldusfondide suhtes. jah, me peame paindlikkust parandama, me peame suurendama Euroopa Liidu nähtavust välispoliitiliste teemade lahendamisel meil on vaja seda uuringut selleks, et äh, koguda kogu info usaldusfondide kohta ühte dokumenti kokku, selleks et näidata tavakodanikule, et need fondid on üldse olemas. Euroopa Parlamendi eh, kontrollifunktsiooni eh, ei õnnestu siin tegelikult täita, sest kõikide vahenditega püütakse parlamenti kõrval hoida. seetõttu on eriti oluline, et eh, parlamenti ei heidetaks kõrvale, sest kui me räägime mm, vahendite suurendamisest, mille üle Euroopa Parlamendi kõrvalejätmisega puudub igasugune demokraatlik kontroll meil ei ole ka ametlikku vaatleja staatust, kuid sellest oleks suur abi, kui need istungid ei toimuksid mitte Strasbourgi nädalatel või reedeti, vaid tõepoolest siis, kui me kõik oleme parlamendisaadikuna kohal eh, ja parlament ei saaks nii lihtsalt kõrvale jätta. tähelepanu on väärne ka fakt, et liikmesriigid eh, on esindatud projektide väljavalimise eh, puhul esindatud erinevate ametite kaudu, näiteks nagu see oli eh, Prantsusmaa ja Saksamaa puhul. Aafrika hädaabifondi ede toetas Euroopa Komisjon ulatuslikult, nagu mõnda teistki fondi ei saanud parlament üldse oma sõna sekka öelda ja nüüd ma tahaksin tegelikult nüüd teada, kuidas see asi edasi liigub, kui üks või teine liikmesriik otsustab, et nii, see või teine hädaabifond tuleks luua, et ennast välispoliitilises plaanis paremas valguses näidata kui me räägime operatsioonilistest komiteedest, kus lihtsalt langetatakse otsuseid, siis ma tahaksin mõista, kuidas kõik need kontseptsioonid tekivad ja mille alusel üks või teine eh, fond või projekt valitakse. pärast uuringuga tutvumist tekkis mul hulgaliselt küsimusi, mis on vastuseta ähm kus siis nüüd tegelikult on nende usaldusfondide lisaväärtus ja kus on paindlikkus, mis on vajalik äh, selleks, et asjad toimiksid. me räägime rahalistest vahenditest ja öö, äh, kui ainus eelis seisneb selles, et liikmesriigid äh, neid finantseerivad, mida nende enda oma ametid ka siis seejärel ellu viivad. kui me räägime usaldusfondide kestlikkusest, siis äh, uuring näitab, et komisjon ja liikmesriigid äh, tahavad kiiremini raha välja anda, minu meelest on see sageli väga oluline olnud, kuid mul ei ole tegelikult selge milline hädaabiolukord äh, näiteks praegu Aafrikas valitseb ja äh, miks jäetakse Euroopa Parlament kui demokraatliku kontrolli instrument kõrvale? ma tahaksin anda sõna ka variraportööridele. aga kuivõrd neid ei ole kohal, siis ma teeksin siinkohal oma ettekandes lõpetuse no we are a little bit thin on the ground uh, unfortunately but, but thanks to those aitäh äh, nende märkuste eest, ma arvan, et me peaksime ka komisjonile andma võimaluse paar minutit reageerida äh, sellele, mis te ütlesite seoses uurimusega, aga enne seda soovib sõna härra Seller, palun. härra Seller, suur aitäh. ma olen äh, selle uuringu koostajatele väga tänulik kahjuks kinnitas see uuring minu eelarvamust eh, usaldusfondide osas täiel määral. minu jaoks olid usaldusfondid alati vahend selleks, et parlamendi kontrolliõigust eh, sisutühjaks muuta. ja seda me nägime juba ka arengufondide puhul kõik see, mida lubati ja mida äh, ka nii mõnigi kolleeg uskuda soovis, see kõik ei leia aset. kui me räägime hädaabifondist Aafrikale, siis see oli otsus, liikmesriikide otsus, Lavaletas säärane fond moodustada ja taheti kiiresti rakendada meetmeid äh, rändekriisi silmas pidades kuid tegelikult ei ole meil rändeprobleeme vaja lahendada mitte alates kaks tuhat viisteist, tuletage meelde Lampeduusat, seetõttu oleks võinud sellise hädaabifondi eh, luua juba varem, aga ma ei näe seda hädaabivajadust tegelikult mitte kusagil. kaasatakse täiendavaid vahendeid, eh, mida eh, võetakse Euroopa Arengufondist ja nendelt üldeelarve ridadelt kuni kümme protsenti on liikmesriikide osalus pluss Šveitsi ja Norra osalus. kuidas on võimalik tegelikult tagada, et arenguprojekte, mida on vaja ellu viia, mis olid alguse saadik seotud selle rahaga, ka ellu viiakse? mis puudutab arengupoliitikat üldeelarve raames, siis on meile pidevalt rõhutatud, et tegemist on pikaajaliselt toimivate programmidega selleks, et arengut teatud piirkondades, teatud maailma riikides tagada. seega sealt pikaajalisest programmidest saab võtta miljardeid, kuulge, ma ei tea, kas need programmid olid siis kehvad või nad ei edenenud või kas need ei oleks pidanud ümber korraldama, aga nüüd tahetakse sisse viia usaldusfondid selleks, et reageerida kiireloomuliselt rändekriisile kuid kaks aastat pärast seda, kui see Aafrika hädaabifond on loodud, on ta hakanud alles toimima ja kui ma näen et, et viiskümmend protsenti eh, nende, selle fondi vahenditest liigub tagasi liikmesriikide eh, arenguabi rahastutesse, siis see tegelikult ei ole see eesmärk, mida Lavalettal püstitati. see on absurdne. ja selles olukorras mõistan ma ka kodanikuühiskonna organisatsioone, keda oleks selle rahaga pidanud äh, aitama, kui nad küsivad, et kuulge, Euroopa Liidu riigipead kohtusid aastal kaks tuhat viisteist ja lubasid meile raha, miks me seda raha aga mitte kusagil kaks-kolm aastat hiljem ei näe see on üks täiendav tõend sellest, et arengupoliitika äh, Euroopa äh, e, on kavatsenud ainult iseenda rahalisi äh, vahendeid rahuldada ja seda e, edendatakse kui asja omaette. kohtadel käies on aga näha, et Äh, arengud on aset leidnud, mis on äh, hoopis teistsugused, kui meie oleksime seda näha tahtnud. ja mul ei ole lihtsalt sõnu. kui ma selle uuringu läbi lugesin, siis olen jätkuvalt äh, veendunud, et siin on vaja maha pidada põhimõtteline arutelu selle üle, kuidas me nende asjadega siiski eh, saaksime adekvaatsemalt ringi käia, kuidas sõnastada eesmärke mis tagavad asjade demokraatliku arengu ja kuidas me saaksime etendada arengupoliitikat, mis Eh, inimesi tõesti koha peal aitaks. Eh, kuidas tugevdada demokraatiat ja inimõigusalast eh, olukorda nendes riikides. demokraatlikud mehhanismid vajavad edendamist ja mitte ei ole vaja tegeleda eneserahuldamisega ma loodan, et tänu sellele uuringule me saame selle aruteluga edasi minna ja veel kord sõnastada need eesmärgid, mida me endale arengupoliitikas oleme seadnud. Euroopa Liidu Arengufond oli ju loodud selleks, et aidata riike, kes Cotonou lepingu raames eh, ja AKV eh, riikide raames eh, saaksid meie toetuse. nüüd Äh, äh, viiakse see kõik asi nagu teisele tasandile, nendele usaldusfondidesse ja äh, kõne all on hoopis teiste riikide toetamine. kuidas need kaks asja ikkagi kokku sobivad, tekib küsimus. jah, ma kordan. meil on piisavalt materjali selleks, et arutelu käivitada, see, seda andis meile see uuring okay,. Uh, suur tänu, härra Seller ja nüüd oleks võib-olla õige hetk anda sõna kolleegidele komisjonist. lisaks kolm härra äh, mul on siin kolm nime erinevatest peadirektoraatidest. jah, võib-olla proua Ferran võiks äh, alustada, kui ta on äh, ka kohal Merci beaucoup. Je vais... Eh, tere hommikust, mina alustan Arengu peadirektoraadist ja alustuseks sooviksin tänada eh, komisjoni esimeest ja parlamendiliikmeid selle mõttevahetuse eest. kahjuks see aeg, mis meile on antud, on väga piiratud, arvestades nende küsimuste ulatusega, mis äh, käsitlusel olid, seega tahaksin ma lühidalt äh, äh, viidata ka sellele, et meil on ka muid dialoogivõimalusi äh, selleks, et käsitleda selle tehtud töö tulemusi. selleks, et me ei lahkuks siit lihtsalt mingi frustratsiooniga, et meil ei olnud piisavalt aega selleks, et reageerida piisavalt mõnedele küsimustele ja sooviksin tänada teid selle tehtud töö eest, uurimise läbiviimise eest ja alustuseks ütlesid nad, et et see ei olnud audit, mina oleksin eelistanud auditit, sest sellisel juhul on komisjonil võimalik reageerida, lähtudes konkreetsetest faktidest, konkreetsetest tulemustest, kahjuks see nii ei ole ja ma tean, et komisjonil on võimalik käsitleda dialoogis äh, neid tulemusi, aga samas äh, meil ei ole äh, olnud varasemalt võimalus neid järeldusi käsitleda ega ette valmistada eh, mingisuguseid faktilisi andmeid, eh, et täpsustada neid tulemusi. kui parlament soovib, siis eh, komisjon, Euroopa Komisjon on valmis reageerima vähemalt faktilistele vigadele, mis on selles uurimuses sees üritan kiiresti mõned teemad välja tuua ja loodan, et meil on võimalus lähtuda ka eh, siis parlamendi jätkutegevustest eh, seda teemat veel laiendada. väga kahetsusväärne on see, et eh, uurimuses ei ole arvesse võetud neid andmeid, mis on seotud kaks tuhat seitseteist aasta tulemustega, sest äh, sealt on võimalik näha olulisi edusamme. andmed, äh, mis on juba avaldatud ähm, veebilehekülgedel. üldiselt öeldes ütleksin, et sooviksin tänada uurimuse läbiviijaid kes on öelnud, et need usaldusrahastud on olulised selleks, et reageerida kestliku arengu eesmärkidele ja eesmärkidele, mis on valdavalt äh, seotud ka, mille osas ka parlament on nõus aga samas on äh, ära toodud ka see, et tegemist on erinevustega nende rahastute kohal, mis on täiesti arvestatav, sellepärast et lähtudes äh, finantsmääruse vastavast artiklist, äh, mis näeb ette erinevate rahastusvahendite loomise ning iga rahastu äh, võtab arvesse eesmärke, mis on seotud spetsiifilise valdkonnaga, mis on ähm, siis ka aluslepingust lähtuvalt äh, käsitletud ja mille osas on ka parlamendil oma sõna öelda äh, usaldusrahastute ühiseks nimetajaks on need, mis on finantsmääruses ära toodud ehk siis, et nad peavad äh, äh, tooma kaasa teatud lisandväärtuse ja väga keeruline on osade rahastute puhul äh, see ära tuua, nii nagu ka öeldi siin, see annab poliitilise nähtavuse ja, ja, ja ka, et kuidas vältida dubleerimist, need on need ühised punktid mis äh, on seotud usaldusrahastudega, aga samas äh, väljaspool seda kõik need äh, täidavad oma eesmärke, poliitika valdkonna eesmärke, mis on neile omased ja nüüd see, mis puudutab neid uurimuse soovitusi, esimene neist puudutab seda, kuidas kasutada parema õigelusloome raamistikku äh, selles valdkonnas. kui me räägime paremast õigusloomest, siis tegemist on sellega, mis põhiliselt puudutab õigusloomet ja jällegi pean mainima, et usaldusrahastute puhul on tegemist rahastutega, mis peavad äh, arvesse võtma spetsiifilisi eesmärke ja mille osas komisjon peab tagama, Äh, ka hea juhtimise ja läbipaistvuse, proportsionaalsuse ja ka mittediskrimineerimise ja sellest lähtuvalt komisjon ka tegutseb ja ma loodan, et meil on võimalus näidata, kuidas äh, usaldusrahatust, rahastute puhul on see ära toodud ja me üritame iga usaldusrahastu puhul arvesse võtta kõiki neid äh, hea korralduse tavasid. mis puudutab iga usaldusrahastu loomist, siis jällegi see on midagi, mis on äh, seotud komitoloogiaga ja selles osas loomulikult parlamendil on äh, vastav õigus ja mõned soovitused äh, näiteks kuus või seitse äh, on suunatud eelkõige parlamendi rolli käsitlemisele. ma tahaksin rõhutada, et parlamendi roll on komisjoni jaoks midagi, mis meile muret teeb äh, või selle rolli puudumine ja sellepärast on komisjon alati olnud valmis äh, reageerima kõikidele küsimustele, mis parlamendil tekivad. ja me oleme alati olnud valmis erinevates parlamendikomisjonides osalema selleks, et tutvustada neid põhimõtteid, mis on seotud usaldusrahastutega korral oli meil võimalus ka seda sisu tutvustada ja erinevaid detaile käsitleda. ja ja meil on äh, siin olnud tõsiseid jõupingutusi. ja tegemist on väga positiivse elemendiga meie arvates. ja mul on väga hea meel näha, et uues finantsmääruses on juba muudetud parlamendi rolli, mis läheb nende soovitustega õiges suunas ja parlament saab otsustavama rolli äh, mis puudutab temaatilise usaldusrahastuste loomisele heakskiidu andmist ja arvesse võttes kõiki vajalikke tingimusi. ja ma tahaksin rõhutada veel kord seda tahet, mis on juba olemas komisjoni poolt, et parlament peab saama osaleda ja olla kursis usaldusrahastute tegevusega ja sellepärast me oleme parlamendile teinud ka ettepaneku olla vaatlejana seotud äh, vastavates siis juhtimisüksustes ja ma tean, et on olnud teatud raskusi äh, osaleda nendel kohtumistel, äh, lähtudes ähm, tege-, päevakorrast ja me oleme üritanud teha kõik selleks, et vältida et need äh, kohtumised näiteks leiaksid aset äh, reedeti, mis on parlamendi jaoks keeruline päev ja ja näiteks, kui meil toimuvad kohtumised Aafrika riikidega, mis võimaldab äh, partnerriikide poolselt kinnitust saada, oleme me üritanud teha kõik selleks, et parlamendil oleks võimalik ka näiteks videokonverentsi teel osaleda vaatlejana ja lisaks sellele tahaksin veel kord rahustada teid, mis puudutab äh, kommunikatsiooni. Äh, näiteks, mis puudutab aruandlust äh, seoses iga usaldusrahastuga. aasta aruanne koostatakse iga-aastaselt iga usaldusrahastu kohta, mis puudutab projekte, tulemusi, Äh, raamatupidamist ja me oleme täiesti valmis äh, tutvustama äh, komisjonis neid näiteks Aafrika usaldusrahastu detaile või muid aspekte, mis parlamendile muret teevad. lisaks ka finantsaruandlus, mis leiab aset ka poolaastapõhiselt, mida edastatakse parlamendile ehk siis parlamendil on äh, oluline õigus juba ja tahaksin veel kord täpsustada, et usaldus äh, äh, rahastud luuakse rahastajate poolt või, või siis erinevate vahendite koondamise tõttu, mida komisjon ähm, juhib. ja tahaksin kasutada seda võimalust ja taaskord rõhutada, et hetkel, kus erinevad äh, vahendid usaldusrahandusse suunatakse, on komisjonil loomulikult kohustus äh, tagada äh, eesmärkidest kinnipidamise austamine, mis on seotud iga konkreetse vahendi või valdkonnaga ehk siis komisjon on täiesti valmis äh, reageerima sellele analüüsile veelgi põhjalikumalt äh, selleks, et äh, tagada parlamendile see õigus seoses usaldusrahastutega. paar sõna, mis puudutab soovitust kaks mis on eriti just seotud Aafrika usaldusrahastuga ja sellega, et kas tegemist on siis mingi erakorralise instrumendiga. ja tahaksin veel kord rõhutada, et kui Aafrika usaldusrahastu loodi, ei tohiks unustada, oli tegemist rände stabiilsuskriisiga Saheli piirkonnas ja see tervede piirkonnas, tegemist oli ka Boko Harami probleemiga, mille osas parlament on muret üles näidanud, tegemist oli piiriülese kriisiga, kus terrorirünnakud äh, Põhja-Sahelis aset leidsid. enne äh, rändekriisi tehti usaldus äh, rahastute ettepanekuid ka juba Saheli ja Tšaadi järve osas, mida terrorism ja Boko Haram oluliselt mõjutab. jah, ähm, nende ettepanekute käigus jõudsime me kavani ja, ja siis oli ka selle ähm, rändekriisi kõige suurem puhang ja tõesti me siis öö, äh, öö, äh, otsustasime luua selline usaldusrahastu, lähtudes Valletta rändekonverentsist. ränne on osa eesmärkidest, mida usaldusrahastud puudutavad ja taaskord tahaksin rõhutada, et äh, Aafrika usaldusrahastu eesmärgid on väga mitmekülgsed Äh, ja osa neist puudutavad julgeoleku ja stabiilsuse tagamist Saheli ja Tšaadi järve piirkonnas ja nagu öeldud, siis on eesmärgiks ka panustada selleks, et võidelda ka rände algpõhjustega, toetada äh, rändajaid ähm, sellel teel ning toetada elude päästmist, tagada rändajate tagasipöördumine ja kõiki ümberasustatud ja ümberpaiknenud isikute ja, ja teiste tagasipöördumine. tegemist on äh, mitmekülgse valdkonnaga, siin ei ole mitte ainult ühte teemat, vaid äh, väga mitmetega ning ka lahendus äh, on kiireloomuline, mis puudutab siis selle piirkonna olukorda. ja tahaksin kasutada seda võimalust ning veel kord reageeri-, ning äh, lisaks reageerida ühele elemendile, mida tõstatas ähm, äh, raportöör, see, mis puudutab äh, sisevaldkonna teema palun võtke kahe minutiga kokku, sest ka teised kolleegid tõenäoliselt tahavad äh, sõna võtta ja seega palun kahe minutiga lõpetada. aitäh. mul on väga kahju, et ma nii pikalt sõna võtsin, aga tegemist oli oluliste teemadega, mida tõstatada, tuleksin tagasi. jah, aga teistele peaks ka andma võimaluse, ütleb koosoleku juhataja. jah äh,. äh rändega seoses ehk siis lähtudes sellest usaldusrahastust eh, oli võimalik päästa kaks tuhat seitsmeteist aasta andmetel eh, neli miljonit eh, elu ning tagada nende tagasipöördumine oma päritoluriikidesse ja ja kolm tuhat isikut näiteks Liibüas, kes olid hädas, said toetust. rändeteema on siin väga aktuaalne, aga see ei puuduta mitte rändajate väljasaatmist, vaid pigem kohapoolset äh, tuge äh, nende rändevoogude käigus selleks, et äh, astuda vastu ka ebaseaduslike inimkaubitsejatega ja nii edasi ja tahaksin veel tähelepanu pöörata ühele olulisele teemale, mida rõhutati, ehk siis see puudutas äh, nelja ja kuut ja kolme ehk siis seda rolli, mis on liikmesriikidel ja vabaühendustel, tahaksin öelda, et väga oluline on see aspekt, et äh, erinevate usaldusrahastute loomisel kasutatakse äh, ka ära liikmesriikide vahendeid ja tahaksin öelda, miks. ja seda selleks, et tekiks lisandväärtus usaldusfondide puhul, ehk siis see võimalus tegeleda konkreetsemalt üheskoos, kasutades täielikult äh, ekspertiisi, teadmisi ja kogemusi, mis juba siseriiklikel asutustel on ning äh, kasutada täielikult äh, kõiki neid aspekte selleks, et kiiremini ja tõhusamalt jõuda erinevatesse riikidesse. see ei tähenda, et ametid ja vabaühendused äh, ei täidaks olulist rolli, näiteks Aafrika usaldusfondi puhul näeme, et siin on peaaegu võrdne jagunemine nende vahendite puhul äh, rakendussätete puhul kakskümmend protsenti, mis puudutab vabaühendusi ja suur osa äh, on ka siis äh, kasutatud ÜRO organisatsioonide poolt, kes ise kasutavad erinevaid vabaühendusi mis puudutab äh, huvide konflikti, siis liikmesriigid on need, kes osalevad ja ja vahel osalevad nad ka äh, vaatlejatena selleks, et projekti toetada ja nad ei ole tingimata need, kes otsuse tegemisel saavad ähm, äh, hääletada usaldusrahastuse loomise osas ja annan nüüd sõna kolleegidele selleks, et nad saaksid äh, kokku võtta selle teema. ja viimane soovitus, mis puudutas, äh, soovitus üheksa, äh, fondide kasutamist, siis tahaksin siinkohal rõhutada, kui oluline on see, et on mitmeid usaldusfonde ja see, et igat ühte neist juhitakse otse Äh, vastavas valdkonnas ja sellega on võimalik tagada siis äh, sidusus ja täiendus ning äh, sünergia teiste instrumentidega selleks, et vältida dubleerimine, mis ei takista seda, et oleks võimalik koostöös teha mingisuguseid tegevusi ja nii edasi. ja võib-olla saaksite nüüd anda oma kolleegidele sõna, aitäh! Thank you, Mirjam Ferran from Digineer. aitäh, mina olen Neer peadirektoraadist, palju juba on ära öeldud ning ma äh, nõustun kõigega, mida ütles proua Montesi, eriti mis puudutab eraldi lisaväärtust Euroopa usaldusfondidelt. Äh, paraku seda uuring piisavalt hästi välja ei toonud, aga ma keskenduksin Türgi põgenike rahastule. nagu uuring õigesti ütleb, ei ole see usaldusfond, kuigi raporti mõningad osad justkui sellele viitaksid, seega me sooviksime tagada, et see uuring vähemalt kasutaks õigeid fakte. mul on neli kommentaare, kommentaari Türgi põgenike rahastu kohta. esimene puudutab seost selle instrumendi ja Euroopa Liidu poliitilise tegevuse vahel siin kasutati üsna karme sõnu. justkui, et see oleks eraldi instrument poliitika ajamiseks, ma tuletaksin meelde, õigusliku raamistiku komisjon lõi kahekümne neljanda novembri kaks tuhat viisteist otsusega selle rahastu ning see põhis, põhineb art-, aluslepingu artiklitele kaks tuhat kümme ja kaks tuhat neliteist, mis võimaldab äh, koostööd teha äh, äh, arengu ja rahalise abi andmiseks kolmandatele riikidele. see instrument erineb natukene esimesest, sest see on koordineerimisplatvorm, kõik rakendusotsused võetakse vastu vastavalt komitee menetlusele. peamised rakendusmeetmed on humanitaarabi ning äh, liitumiseelne abi. rändekriisi otsuseid saab kasutada rakendusmeetmena, aga ma tahaksin siin selgelt öelda, et me ei ole nõus eeldusega, et see rahastu justkui rikub Euroopa Liidu eelarvereegleid ja läheb mööda komitee menetlusest, võttes arvesse, et seda rakendatakse ette, rakendatakse ellu vastavalt äh, lepingutes ette nähtud instrumentidele ning see öö, äh, öö, äh, võtab kaks miljardit liikmesriikidelt eelarve seest. seega öö, kehtivad kõik kontrolli- ja järelevalvemeetmed, nagu ikka Euroopa Liidu eelarve puhul sellega jõuan parlamentaarse järelevalve teema juurde selle rahastu puhul. see on sama süsteem nagu Euroopa Liidu usaldusfondide puhul, parlamenti on kutsutud ka vaatlejana juhtiv nõukogusse ning loodetavasti järgmine juhtiv nõukogu kohtumine toimub sii-, nii, et parlamendiliikmetel on ka võimalik osaleda. see on integreeritud ka Euroopa Liidu eelarvesse, see tähendab ka seda, et kogu see rahastu, kolm miljardit ka kaasa arvatud liikmesriikide poolne raha langeb selle menetluse alla ning nagu ka usaldusfondide puhul esitab komisjon igakuiseid aruandeid rahalise seisukohta. veel üks asi, mida siin öeldi. liikmesriikide agent, ametite roll. ma olen täiesti nõus sellega, mida proua Montesi ütles, et me, me oleme huvitatud koostööst liikmesriikide ametitega, kui nemad on öö, kõige paremas olukorras öö, süsteemi ellu rakendama. kui nemad on parimad ellurakendajad, siis on juhtumeid, kus me ei saa pöörduda öö, vaid, valitsusväliste ühenduste poole, näiteks infrastruktuuriprojektid mitmetel juhtudel on kas liikmesriikide ametid või rahvusvahelised institutsioonid parimas positsioonis, et eh, ehitada haiglaid või koole Türgis näiteks. seetõttu peaks olema eh, kriteeriumid objektiivsed, eh, kui valitakse välja ra-, rakendusüksused ning kuna otsus põhineb komitee menetlusel, eriti kui äh, me räägime siin äh, liitumiseelsest abist, siis ma tunnen natukene muret, kui öeldakse, et, et äh, meil on öö, sõltumatusega probleem, kui öö, rakendusamet on liikmesriikide amet, see tähendaks justkui, et liikmesriikide ametit jäetakse kõrvale üldse Need olid minupoolsed peamised märkused. me hindame seda raportit äh, ja kahjuks ei näinud me raporti projekti alguses ja, ja ei saanud kommentaare põhjalikumalt ette valmistada. ja loomulikult oleme me valmis siia tagasi tulema, kui te otsustate neid küsimusi veel arutada. aitäh! me peame kell pool üks lõpetama, sest tõlgid lahkuvad. aga ma annaksin välisteenistuse kolleegile ka veel sõna. aitäh, härra esimees, ma teen lühidalt. kõigepealt, kuigi see uuring ei ole mingi hinnang või audit, siis ma ikkagi arvan, et tuleb tunnistada üldist reaalset olukorda, mida usaldusfondid on saavutanud senini. sest muidu jätaks, jäetakse kõrvale öö, lihtsalt see, et, et, et need instrumendid on tegelikult päris palju saavutanud. kui võrrelda kahe, kolme aasta taguse ajaga, siis on rändevood palju rohkem kontrolli all. Kesk-Aafrika Vabariigis on suurem stabiilsus. Euroopa Liit ja liikmesriigid toetavad palju rohkem rahuprotsessi Kolumbias ja nii edasi. ehk siis seda tuleks minu arvates kõik arvesse võtta. veel üks kommentaar, mida mainisid juba ka mu kolleegid, Euroopa liikmesriikide roll kui me soovime saavutada sisulisi tulemusi, näiteks rändevoogude haldamisel Aafrikast eelkõige, siis äh, peavad olema äh, koostöös kaasatud ka liikmesriigid ja Euroopa Liit läbi erinevate poliitikaplatvormide nagu arengupoliitika, kaubanduspoliitika, ning äh, siin peavad äh, liikmesriigid koos töötama partneritena. ehk siis nende panus ei peaks olema ühel äh, usaldusfondidesse ainult rahaline või vaid, vaid ja mitte ainult läbi ekspertteadmiste ja pädevuste, vaid üldiselt liikmesriigid ja Euroopa Liit peaks koostööd tegema, alles siis saavutame me edu. ka seda asja ei tohiks unustada tervitan ka asjaolu, et uuring uurib, kuidas suurendada Euroopa Liidu eelarve struktuuris võimalusi edasistele kriisiolukordadele reageerida. see on hea soovitus ka järgmiseks finantsraamistikuks, kus meil saab olema palju rohkem paindlikkust ja meetmeid Äh, mis võimaldavad äh, reageerida väljakutsetele läbi tavaliste eelarve äh, instrumentide. suur tänu, et te nii lühidalt tegite. meie raportöör proua Schmidt pidi ära minema. ma arvan, et see uuring tõi välja mõningad delikaatsed teemad, seega kolleegid vast paari-kolme minuti jooksul vastate reaktsioonidele. aitäh! suur tänu teie kommentaaride eest reaktsioonide eest, me hindame neid väga, loomulikult võtame neid arvesse. tuleb selgelt öelda, et me keskendusime äh, fondide äh, juhtimisele ja järelevalvele, me ei rääkinud saavutustest või projektide äh, kvalitatiivsest uuringust, selleks on vaja lisauuringut. me lihtsalt koostasime sõltumatu uuringu praegusest juhtimise ja järelevalvestruktuuridest. loomulikult on oluline kuulata ära ka teie seisukohad, aga me peame olema ikkagi sõltumatud öö, uurijatena. loomulikult öö, oleksime väga rahul, kui te esitate oma faktid ja parandused meile mis puudutab paremat õigusloomet, siis seda võtsime vägagi arvesse, me ei räägi siin õigusloomelistest instrumentidest, see on tõsi, aga Euroopa ombudsman ütles väga selgelt, et hea halduspõhimõte kehtib iga Euroopa institutsioonide tegevuse kohta, kaasa arvatud Euroopa Komisjoni kohta. Euroopa Türgi avalduse kommentaar ütleb väga selgelt, et sõltumata selle sisust peab Euroopa Komisjon äh, läbi viima inimõiguste seiret, uurima tähelepanelikult, mis toimub koha peal ning Türgi iga-aastased aruanded ei äh, too piisavalt tõendeid selle kohta, et seda tegelikult tehakse. see ei puuduta ainult inimõigusi, vaid ka õigusriigi põhimõtet. kuidas need fondid võivad öö, äh, omada negatiivseid mõjusid tegelikult, kui valitsus need endale võtab, kohtusüsteem ei ole sõltumatu, õiguspõhimõte on ohus seal riigis. Aafrika. uurisime Etioopiat. seal nägime projekti nimega Scenes, mis puudutab regulaarset äh, rännet Itaalia valitsus on selle ellu rakendanud, seal keskendutakse täpselt sellele teemale, ehk siis eh, eh, mitte regulaarse rände allikpõhjused. me nõustume sellega, et seire peab olema parem, uuring rõhutab seda, et meil on väljakutseid ka praeguse demokraatliku järelevalve puhul Euroopa Parlamendi poolt loomulikult komisjon juhib seda, kuidas fonde ellu rakendatakse, aga meil on palju parandamisruumi järelevalve puhul, kui otsuseid vastu võetakse, seetõttu me toetame seda, et komitoloogia menetlust kasutataks igal pool. Türgi puhul uuring ütleb väga selgelt korduvalt, et see ei ole kooskõlas teiste Euroopa Liidu usaldusfondidega see oli algusest peale uuringus selge ning rõhutame ka fakti, et äh, see ei ole kooskõlas, aga see fond on seotud ka poliitiliste instrumentidega, kus Euroopa Parlamendiga ei ole konsulteeritud, sest ei ole rahvusvaheline lepe ning sellel on tõsised tagajärjed mitte ainult Euroopa Liidu suhetele Türgiga, vaid ka nii Türgi kui Kreeka inimeste õigustele seda ütleme lühidalt. vabandust, juba pool üks läbi on öö, kell ja tõlgid peavad lõpetama. Obviously an interesting discussion and maybe you could get together and try and resolve some of the differences. loomulikult saate te mõningad erimeelsused lahendada ka omavahel. aga me peame nüüd lõpetama, suur tänu kõigile tulemast, oli põnev arutelu ning nagu siin keegi juba ütles, siis kahju, et meil ei olnud selleks rohkem aega, aga aitäh kõigile. lõpetame.